Buongiorno. tere päevast kõigile. suur tänu, lugupeetud kolleegid, palun istuge. Vogliamo iniziare? Sì. Colleghe e colleghi lugupeetud kolleegid, palun alustame. kõigepealt presidendi teadaanded. ma tahaksin korrata seda, mida härra Schulz ütles eile